Uh, so, ladies and gentlemen. daamid ja härrad. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. me oleme äh, võimaldanud teil siin natukene omavahel suhelda, aga siin on täna väga palju inimesi, kelle seisukohti me tahaksime kuulda, seega püüame aega kõige paremini ära kasutada. niisiis ma palun kõigil kohalolijatel istet võtta ja siis me saame oma üritusega algust teha. Well, good afternoon, everybody. Äh, tere tulemast kõigile, minu nimi on Malcolm Harbour ja mind on valitud äh, siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimeheks siin Euroopa Parlamendis. ma kuulun Suurbritannia delegatsiooni, esindan konservatiivide parteid ning siseturu küsimustega olen tegelenud juba kümme aastat. niisiis, mul on väga suur au seda komisjoni juhatada samuti on väga suur au tervitada siin väga paljusid kolleege rahvusparlamentidest, kogu Euroopa Liidust. Te olete tulnud siia selleks, et meiega mõtteid vahetada ning kõnelda sellisest väga olulisest ettepanekust, mis muudutab hilinenud makseid ning selle ettepaneku muutmist või ümbertöötamist me oleme juba näinud tervet rida ettepanekuid, millega te olete tegelenud ning nüüd on meil lõpuks ometigi võimalus ka näost näkku kohtuda ja kuulda, mida teil öelda on. tuginedes uutele sätetele, mis tulevad Lissaboni lepingust, tugevdatakse suhtlust rahvusparlamentidega Äh, mulle meeldiks äh, öelda, et meie komisjon on olnud selles vallas juba esirinnas, meil on toimunud äh, väga edukas kohtumine tarbijaõiguste küsimuses möödunud ametiaja jooksul ning nüüd siis pärast valimisi on meil jällegi uus kohtumine ees ja tahaksin öelda meie kolleegidele rahvusparlamentidest, et pärast, pärast meie kohtumist kell pool kuus on meil esimene videokohtumine me kohtume Prantsuse Rahvusassamblee tarbijakaitsekomisjoniga. nii et, et kui te tahate näha, kuidas see toimib, siis te võite seda vaatama jääda ja, ja kui asi toimib, siis ma arvan, et me hakkame niimoodi suhtlema ka teiste rahvusparlamentidega. veel mõned sissejuhatavad märkused. mul on väga hea meel tervitada siin oma vasakul käel proua Barbara Vaelerit, kes on meie komisjoni raportöör hilinenud maksete direktiivi läbivaatamise küsimuses. raportöör on väga oluline isik meie komisjonis, Barbara Vaeler äh, sisuliselt tegeleb selle küsimusega meie komisjonis, ta on selles vallas väga palju tööd juba ära teinud, ta on juba korraldanud avaliku kuulamise ning pärast teie seisukohtade ärakuulamist seisab tema ees ülesanne teha komisjonile muudatusettepanekud ja siis on ka teistel fraktsioonidel võimalus esitada muudatusettepanekuid ja siis püüab ta välja töötada kompromissid, nii et, et tegu on tõepoolest väga olulise ülesandega ning igal raportööril siin parlamendis on ka variraportöör, proua Vailer kuulub Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, aga ta kuu-, siin on kohal ka siis teiste fraktsioonide äh, esindajad, kes on variraportöörid ja te kuulete ka nende seisukohti. samuti on mul väga hea meel tervitada siin äh, proua Liliana Brickmanit, kes äh, Äh, on ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi peadirektor, tema esindab Euroopa Komisjoni ja nagu te teate, lepingutest äh, on Euroopa Komisjonil algatusõigus ja nüüd on meie ülesanne vaadata, mis sellest ettepanekust saab. ja ma loodan, et Euroopa Komisjoni esindaja samuti äh, ütleb üht-teist selle kohta, mida ta täna siin kuuleb. ja ma tahaksin öelda, et niipea, kui me selle ettepanekuga tegelema hakkasime, kutsusime proua Brickmani esitama meile komisjoni mõjuhinnangut, kõik need uuringud ja, ja analüüsid, miks nad on otsustanud just niimoodi toimida. seda analüüsi me ei ole teie kaustudesse pannud, aga see on olemas, nii et, et kui soovite, on teil võimalik sellega tutvuda. ma tean, et äh, paljud teist on palunud ka teie enda liikmesriigi ametiasutustel äh, selle mõjuhinnanguga tegeleda tänase kuulamise mõte mulle juhi-, minu tähelepanu juhiti sellele, et ma unustasin eh, tervitada härra Michel Barnier'd, kes on volinikukandidaat, eh, esialgu on ta küll veel Euroopa Parlamendi eh, liige ja ka selle komisjoni liige, nii et, et meil on väga hea meel, et ta täna siin on ja see ei ole küll viimane kord, kui ta meie komisjonis on, ma loodan, et ta on ka homme siin, aga igatahes on väga hea, et sa siin oled. samuti on meil siin esindatud liikmesriikide esindajad, ka eesistujamaa Hispaania esindajad, sellepärast et nõukogu samuti tegeleb äh, paralleelselt selle ettepanekuga ja samuti tervitan siin ka teiste valitsuste esindajaid veel äh, mõned märkused. ma loodan, et kõigil on olemas tõlge, meil on täna tõlge kahtekümne kolme keelde. kui teil on tõlkega mingeid probleeme, siis äh, andke märku. samuti tervitan siin saalis paljusid vaatlejaid, eriti Äh, kooliõpilasi, kes on tulnud proua Vaileri valimisringkonnast. Äh, sissejuhatus venis küll väga pikaks, aga ma tahtsin teile selgitada, kuidas asjad on. nüüd, milline on see menetlus? Teile on välja jagatud äh, kohtumise päevakord. ettepanek on jagada siis see kohtumine kaheks osaks tegemist on ühe väga delikaatse teemaga, mis puudutab riigiasutuste hilinenud makseid ning me käsitleme seda teemat oma kuulamise teises osas, selle me, sellepärast et ma tean, et teil on väga palju selle kohta öelda. ja niisiis me olemegi siis jaganud selle kuulamise kahte ossa. esimeses osas me vaatame, millised on need üldised aspektid, mis puudutavad lepingute läbivaatamist, trahve ja nõnda edasi Äh, Benedikt Vernieu, äh, minu ähm, äh, kolleeg Prantsusmaalt, kes on selle komisjoni asejuhataja, juhib siis esimest osa ja mina juhin teist osa, meil eriti palju aega ei ole, me tahaksime anda teile võimaluse võimalikult palju rääkida ja ma kutsuksin üles, et teie sõnavõtud ei oleks pikemad kui kaks minutit, kohe hakkab siin ka kell käima. kui meil on rohkem aega ja sõnavõtjaid nii palju ei ole, siis saame inimestele anda võimaluse veel kõnelda ja kui te tahate sõna võtta, siis äh, saatke meile siin see formulaar, sest ma ei tunne teid kõiki, aga minu kolleegid liiguvad siin saalis ringi. ja meil on ka oma komisjonis sõnasoovijate nimekiri juba olemas. hetkel on see kõik. kõigepealt aga paluksin, et proua Barbara Vaeler tutvustaks meile siis tausta, seejärel härra Baltasaare, kes on õigusasjade komisjonis, räägib sellest, mis nende komi-, komisjonis toimub ja härra Anželi eh, teadusuuringute energeetika komisjonist eh, räägib meile ka, mis eh, toimub, sellepärast et need kaks komisjoni on samuti huvitatud siis sellest teemast. ja neil on aega kaks minutit ja proua Vailer saab neli minutit ja siis läheme juba kohtumise põhiosa juurde, nii et ma loodan, et asi on nüüd kõigile selge. ja nüüd annan sõna proua Vailerile. suur tänu, härra esimees. kõigepealt alguses sooviksin tervitada kolleege rahvusparlamentidest. ma olin ise kunagi äh, rahvusparlamendi liige ja ma mäletan, kui hea meelega me soovisime sekkuda nende töösse seal Brüsselis, siis ei olnud see võimalik. nüüd Lissaboni leping on andnud meile selle võimaluse. ma loodan, et ka teie kasutate seda võimalust praegu ja ka järgmiste seadusloome arutelude korral tulete välja omapoolsete ettepanekute ja ideedega. mis puudutab komisjonipoolset ettepanekut äh, hiliste maksete kohta, siis äh, eesmärgiks on parandada puudulikku maksemoraali kõikides liikmesriikides. üheks põhjuseks on majanduse elavdamise programm ja teiseks põhjuseks on see, et äh, väikeettevõtete akti kaudu oleks võimalik parandada VKE-de olukorda ning äh, kolmas eesmärk on loomulikult äh, bürokraatia vähendamine. hilinenud maksed ei ole mingisugune pisirikkumine, vaid tegemist on olulise rikkumisega millega me tahame võidelda nii era- kui ka avalikus sektoris. komisjoni poolne ettepanek aitab äh, VKE-sid, aga samuti ka suuri ettevõtteid. aidatakse kogu majandusmaastik panna õiglamatele alustele. seetõttu tervitama põhimõtteliselt äh, komisjoni ettepanekut reformida seadust aastast kaks tuhat äh, oli ülim aeg tõesti seda teha. mainin mõningaid võtmetähtsusega küsimusi, millest me siin parlamendis räägime ja ütlen kohe ära, et ma ei ole oma raportit veel kirja pannud. ootan ära teiepoolsed ideed ja teiepoolse kriitika, et äh, siis äh, järgmisel nädalal asuda asjaga ollale ja kirjutada valmis raporti projekt nii et äh, praegu on võimalus äh, projekti mõjutada, sellepärast te siin ka olete. lugupeetud äh, parlamendisaadikud, me peame täpsemalt ähm, rääkima selle direktiivi rakendamisest, see puudutab nii avalikku sektorit kui ka erasektorit, majanduses osalejaid. me oleme ette näinud karmimad sanktsioonid avalikule sektorile, kuna nad peavad olema eeskujuks ja avalikul sektoril on ka parem juurdepääs laenudele. samuti on nende eelarve planeerimise võimalused laiemad. me ei soovi aga konkureerimist äh, avaliku ja era- sektori vahel, kes katavad inimeste põhivajadusi. viieprotsendiline trahvimäär on kogu Euroopa Parlamendi arvates liiga kõrge, sellele trahvimäärale tuleks leida alternatiiv, järk-järguline alternatiiv. õiguskomisjonis äh, on räägitud sellest, et tuleb sulgeda mitmed äh, augud või lüngad, sellepärast et äh, seadus, mis lubab palju erandeid, ei ole tõhus. me soovime lisaks eelnevale kindlasti kaasada ka komisjoni maksekohustustesse, nii nagu on kaasatud äh, parlament ja muud avalikud äh, organid, me soovime sisse viia ka inglise süsteemi, mis näeb äh, ette positiivset tähelepanu juhtimist. Need on need mõned põhipunktid. suur tänu minu poolt. Uh, uh, you... suur tänu, Barbara. nüüd äh, härra Baltasaari, palun. Arbor, relatrice Vailer, permettetemi. härra esimees, lubage mul kõigepealt tänada selle eest, et te neljandal novembril kuulamise korraldasite, sest see puudutab direktiivi, mis on väga kasulik siseturule aga mille puhul on vaja eh, eelnevaid põhjalikke konsultatsioone. samuti tuleb teha põhimõttelist vahet eh, võlgnike vahel eh, niisuguste võlgnike vahel, kellel objektiivsed põhjused, need, kes või siis näiteks äh, riigiasutuste vahel. arvestades seda, äh, peab ütlema, et riigiasutuste suhtes on ettepanek rangem kuna on teada, et avaliku sektori asutused on e, eriti halvasti käitunud hilinenud maksetega. selle, see on puudutanud ka avalikke hankeid väga oluliselt e, ning see omakorda mõjutab siseturu funktsioneerimist, e, ohustab VKE-sid. loodan, et me suudame selle teema e, ka süvitsi läbi vaadata täna pärastlõunal täna peab siiski meeles pidama eelkõige seda, et meie tasakaalustatud taks, tekst ei pea mitte hukkamõistvalt toimima hilinejate puhul, vaid pigem nii-öelda motiveerivana, seega see peaks kujunema siseturu harmoonilise arengu tugevaks aluseks ja vastama ka erinevate liikmesriikide eelarvevõimalustele. suur tänu, et te keskendusite eelkõige teie komisjoni huviküsimustele ja nüüd härra De Angelis. suur tänu, härra esimees, proua raportöör, suur tänu selle algatuse eest, mis meie arvates on väga kasulik, sest me hakkame jõudma oma tööga otsustavasse etappi nii tundliku temaatika puhul, mis on oluline kogu Euroopale, liikmesriikide saadikud mõistavad seda, tegemist on eriti suure probleemiga VKE-dele, sellepärast et praegu on tegemist lausa rahvusvahelise majanduskriisiga, mis mõjutab paljusid ettevõtteid, paljusid töötajaid, perekondi seega teil on täielik õigus, proua raportöör, kui te äh, rõhutasite, kui tähtis on selle direktiivi kohaldamisala. see direktiiv peab andma vastuse probleemidele, mille tõttu kannatavad paljud väikesed ja keskmised ettevõtted ning vastama ka küsimustele, mis on otsus, otseselt äh, seotud äh, direktiivi kohaldamise alaga näiteks kui lai see kohaldamisala peaks olema, kas seda tuleks laiendada? samuti tähtaegade küsimus, äh, reguleerimine, erandid, marginaalid, kõik need äh, on väga olulised, erandimarginaali tuleb vähendada ja äh, õigusrikkumiste küsimus on samuti väga oluline, seetõttu tuleks selgitamiskampaania äh, korraldada. Need olidki kõige olulisemad punktid ja äh, loodame neid siis põhjalikult täna arutada. ITRE komisjon saab kindlasti täpsustada äh, ühte-teist ja anda vastuseid küsimustele selleks, et direktiiv muutuks veelgi paremaks. suur tänu kolleegidele selgete sissejuhatuste eest. nüüd annan sõnajärje üle proua Verniole, kes hakkab esimest arutelu poolt juhatama. suur tänu, härra esimees, tere tulemast kõigile. tere tulemast rahvusparlamentide esindajatele me lootsime, et Lissaboni leping saab paika paika ja et me saame nüüd kahekümne seitsme liikmesriigiga koostööd teha selleks, et siseturg oleks vähem killustatud ja et meie kodanike ja ettevõtete heaolu oleks tagatud peab ütlema, et nimetatud direktiivi ümbersõnastamine mõjutab nii era- kui riigisektorit et mm, suur osa ongi erasektorile pühendatud. igale sõnavõtjale antakse kaks minutit, palun pidage ajast kinni ning anna, annaksin kõigepealt Portugali kolleegile sõna, palun, härra Ribeiro. härra esimees või proua esinaine, ma tahaksin meie keskustelu teises pooles sõna võtta. Bon, alors les, les notes étaient fausses. jah, vabandage, võib-olla mu nimekiri oli vale, aga siis annaksin sõna hoopiski Iiri esindajale. Michael Ehan. Uh, ka mina sooviksin arutelu teises pooles sõna saada. <laughs> oi, mul ei lähe just hästi praegu. kas kas härra Häslik soovib sõna? proua Häslik. suur tänu. ma just äh, lugesin oma dokumenti ja ei kuulnudki, et minu, minu nimi välja öeldi. kõigepealt äh, härra esimees, proua raportöör, mul on väga hea meel, et ma saan just praegu sõna võtta kohta, eh, eh, rääkides direktsiooni ümber, eh, direktiivi ümbersõnastamisest, mis on kindlasti väga oluline muudatus meie ettevõtetele, eelkõige VKE-dele. kõik ootavad selle direktiivi kiiret rakendumist ettevõtted on küsinud ka selle kohta, kas direktiiv hakkab puudutama äh, suhteid riigisektoriga. minu riigis on hilinenud maksete probleem tuntav mitte ainult äh, VKE ja VKE-de e ja avaliku sektori vahelistes tehingutes, vaid ka äh, üldse eraettevõtete vahel ning see on palju tüli teinud ettevõtetele. ettevõtted toonitavad, et kõige rohkem valmistavad neile probleeme siiski riigiettevõtted, sellepärast et hilinenud mm, maksed tekitavad neile lisakulutusi ja kui maksed ei äh, teostata tä-, õigeaegselt, siis kannatab ka ettevõtete likviidsus. küsimus ongi selles, et ettevõtted ei suuda oma kohustusi teiste ettevõtete eest täita. ja oluline on siinkohal minu arvates see, et tehingud et just ettevõtete vahelisi mm, tehinguid eh, peaks direktiiv käsitlema selleks, et mm, ettevõtlus sujuks ladusalt. VKS-id huvitab muidugi, kas selline seadusakt või säte, mis takistab suurettevõtjatel äh, peale suruda VKE-dele niisugusi mm, tähtaegu, mida ei suudeta täita. samuti on väga tähtis halduskulude sissenõudmise probleem ja muude kulude sissenõudmine, mis on seotud hilinenud makseteta. sageli on niisugused kulud väga kõrged, seega sellisest reguleerivast sättest ähm, loodetakse väga palju. loodame, et direktiiv on kindel instrument, mis aitab VKE-del samuti äh, hilinenud maksetega seotud kulutusi sisse nõuda liikmesriikide parlamentide esindajatele jällegi on väga täht-, desinformatsioon selle direktiivi käekäigu kohta. Merci, je vous demanderai dorénavant de respecter bien les deux minutes, je pas vous... suur tänu, ma tahaksin ikkagi rõhutada, et tuleb kinni pidada kahe minuti sellisest kõneajast, sellepärast et meil ei ole ju iga päev võimalik kõigi parlamendiliikmetega kohtuda, kõik tahavad sõna võtta kas Eva Högl sooviks sõna võtta Saksamaalt, palun? proua esinaine, proua raportöör ja ma hea meelega räägin praegu, aga ka teises osas ma tahaksin öelda üht-teist avalike eraettevõtete kohta. Saksamaa parlamendi nimel äh, tänan ma teid kutse eest osaleda sellel kuulamisel ja ma tahaksin öelda, et see vahendite kogu, mis meil nüüd Lissaboni lepinguga on, ehk siis rahvusparlamentide tugevam kaasamine kindlasti leiab kasutust, me osaleme hea meelega ja mõjutame hea meelega. rahvusparlamendi liikmena rääkides sellest direktiivist, ma loomulikult äh, vaatan, kas see on kohaldatav meie õigusaktidega ja Saksamaa poliitikuna ma pööran tähelepanu sellele, et äh, kehtivaid standardeid ei õõnestataks. tahaksin äh, rääkida nüüd äh, sellest viiest protsendist artiklis number viis ehk siis trahvist, proua raportöör juba mainis, et see viis protsenti on liiga kõrge määr, ka paljud eksperdid on sellel arvamusel, ma loodan, et see viis protsenti väheneb, aga samas äh, Saksamaa eksperdid on arvamusel, et äh, sellist äh, korvamist trahvi näol ei oleks üldsegi vaja me võiksime loobuda sellest äh, trahvist äh, artiklis number viis üldse ja ka viivisest võiks loobuda ning äh, samuti sissenõudmiskuludest võiks loobuda ja hea meelega teises osas ma võtaksin veel kord sõna, suur tänu Merci, euh, je pense que vous... suur tänu, te pidasite oma kõneajast kinni äh, ja teises osas kindlasti antakse teile täiendavalt üks minut. ja nüüd Poola senat, härra Smolevitš. vabandage, kui ma valesti hääldasin seda nime. Pani przewodnicząca, bardzo dobrze, nic pani nie przekręciła. E, witam serdecznie proua esinaine, te hääldasite minu nime suurepäraselt, tõesti, ma esindan Poola senatit ja kui maksetest rääkida, siis kogu see temaatika on väga tähtis. see puudutab kogu sotsiaalmajanduse arengut. tõesti, maksete küsimus mõjutab kogu majandust ja teiseks kogu see problemaatika on seotud konjunktuuri küsimustega, majanduskriisiga ja ilmselt kriisitingimustes hilinevad maksed veelgi kauem kui muidu ja iseäranis puudutab see VKE-sid. seetõttu tuleb keskenduda meie arutelus just sellele kategooriale ettevõtetest. sest kõige väiksemad ettevõtted on silmitsi veel eriliste probleemidega, kui nad peavad makseid, hilinenud makseid sisse nõudma. minu arvates oleks vaja eh, ka õiglased sanktsioonid paika panna, viis protsenti on minu meelest liiga kõrge määr, sanktsioone tuleks rakendada eh, astmeliselt ei saa sarnaseid sanktsioone ette näha nendele, kes ühe päeva on hilinenud või siis need, kes on üle kümne või isegi kuid hilinenud maksega. arvan, et äh, seda tuleks toonitada, kuna VKE-d kardavad, et kui nad hakkavad makseid sisse nõudma, siis äh, lõpuks kaotavad nad üldse oma kliendid, see on suur oht, kliendi kaotamine võib viia üleüldse pangaarve sulgemiseni ja tekitada kogu ettevõtlusahelas probleeme. suur tänu ja nüüd annaksin sõna liberaalide variraportöörile Jürgen Trotsman tänan, proua esinaine. tahaksin rääkida kahest punktist. üks kolleeg ütles, et tihtipeale on probleemiks see, et äh, suured ettevõtted teatud määral domineerivad turul. VKE-de jaoks oleks kasulik, kui oleks äh, paigas äh, miinimum- või maksimummäärad maksetähtaja osas, näiteks äh, kuuskümmend päeva ja siis äh, kuuskümmend oleks nagu maksimum ja ettevõtted võivad sellest äh, ka lühema tähtaja kokku leppida, nüüd räägitakse sellest viiest protsendist. saja euro puhul viis eurot, tuhande euro puhul viiskümmend kümne tuhande puhul viis tuhat eurot ja nii see summa siis tõuseb. tekib küsimus, et äh, kui miljoni puhul on see viiskümmend tuhat eurot, siis kas see tõesti, see trahvisumma saab niimoodi lõputult äh, tõusta, me peame kuskile selle ülempiiri paika panema. avalik sektor peaks maksma kokkulepitud maksetähtaja jooksul, see peaks olema meie eesmärk. ja ütleksin Saksamaa kolleegidele, et äh, kohalikus äh, omavalitsuses äh, töötades on tihtipeale olukord selline, et maksetähtaja ületamist ei äh, karistata, aga enamus tegelikult ka maksavad õigel ajal. Inglismaal väidetavalt on äh, ka nii et, et üheksakümmend protsenti maksavad äh, õigeks tähtajaks, kümme protsenti mitte, no siis tuleb need kümme protsenti ka nii kaugele saada, et nad korralikult maksaksid ja Saksamaale ei ole omane selline trahv ja üks eelkõneleja rääkis siin sellest, et osad võib-olla ületavad tähtaja paari päevaga, teised pikema ajaga, et siis äh, vastavalt sellele ju intressid panevadki paika selle, et kui palju trahvi tuleb maksta. nüüd annaksin äh, sõna äh, lord Bownessile. suur aitäh, eesistuja, ja suur aitäh, te selle kuulamise korraldasite Lordide Koja komisjon, mida mina juhin, tegeleb ka selle probleemiga ning ma tahaksin öelda, et me oleme tegelikult väga pettunud komisjoni mõjuhinnangus. seal lihtsalt väideti, et on vaja õigusakte, aga samas ei konsulteeritud inimestega üldse meie loomulikult oleme nõus, et hilinenud maksed on liikmesriikide jaoks probleemid ning me sooviksime äh, et maksed ikkagi toimuksid koheselt. samuti oleme me nõus sellega, et hilinenud maksed mõjutavad eriti VKE-sid. juba, äh, põhjused on siin juba välja toodud, äh, väikeettevõtted et äh, ilmselt äh, ei ole suutelised makseid sisse nõudma, sellepärast, äh, et nad on halvemas olukorras kui suuremad ettevõtted selles osas. seetõttu on kahetsusväärne, et see ettepane-, ettepanek ei ole rohkem suunatud väikeettevõtetele mis puudutab raportööri koostatud dokumenti, siis me jagame seda muret, et need nõndanimetatud hüvitised äh, lisaks intressidele üks protsent äh, üle kümne tuhande euroste võlgade korral äh, minu arvates ei ole proportsionaalne. minu arvates on tegemist karistusega ja seda ei tuleks kirjeldada kui hüvitist. me peame siiski hoolitsema selle eest, et maksed ja kulud on omavahel proportsioonis see tähendab ka seda, et võivad tekkida täiendavad lisakulutused, aga need peavad olema ikkagi vastavuses tegelikult kantud kuludega. ärge arvake, et see ei tekita väikeettevõtetele probleeme. kui vaadata kogu seda ettepanekut, siis tuleb silmas pidada seda, et neid summasid on õigus sisse nõuda, aga sellele vaatamata väikeettevõtted peavad astuma samme, kui maksud ei ole makstud ma loodan, et ma saan sõna ka riigiettevõtete võlgnevuste osas hiljem, aitäh. Te pidasite ajast väga täpselt kinni, ma tänan teid ja nüüd annaksin sõna Kataloonias härra Jordi Villajuanile ja tema esindab siis Hispaania senatit. Äh, suur aitäh, eesistuja ja suur aitäh selle kutse eest äh, siia kuulamisele. me oleme täiesti nõus mõttega, et äh, see probleem vajab lahendamist ja majandus ning majanduskriisi tõttu on asi muutunud veelgi tõsisemaks. ettevõtetel on, napib rahalisi vahendeid ning äh, ettevõtted on hakanud maksma järjest hiljem. Hispaanias on uus seadus vastu võetud, mis paneb paika uued suunised, sisuliselt läheb see seadus paralleelselt äh, selle tööga, mida tehakse siin komisjonis. meie prioriteediks on äh, VKE-d, täpselt nagu teilgi samuti on Hispaania jaoks äh, oluline äh, füüsilistest isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate probleemid. me soovime, et neil oleks võimalik maksta kuuekümne päeva jooksul ja et see tõesti, see periood oleks kohustuslik, kui selline kohustuslikkus sisse ei lähe, siis sissenõudmiskulud peavad olema läbipaistvad ja tõesti proportsionaalsed mis puudutab karistusi, siis me leiame, et need võiksid olla kuni viisteist protsenti, aga see on tõesti väga oluline teema, siis veel intressi küsimus, millega tuleks samuti tegeleda. me leiame, et intressimäärad võiksid viiskümmend protsenti tõusta, et karistada tõesti neid inimesi, kes makse tähtajast kinni ei pea. niisiis, kõigepealt me peame kaitsma VKE-sid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. kuuskümmend päeva oleks see piir, sellepärast et praegu on see piiraeg äh, liiga pikk ning äh, minu kolleegid võtavad sõna selles osas, mis puudutab riiklikke ettevõtteid. Nende puhul, ma arvan, peaks tähtaeg olema kolmkümmend päeva. aitäh! aitäh! ja saab sõna Haider Rüüle, kes on Roheliste raportöör. suur tänu. aga hea meelega ütleksin midagi ka avaliku sektori kohta, kuna ma hiljem arvatavasti sõna ei võta. minu arvates tuleks era- ja avalikku sektorit võrdselt kohelda. kui me soovitame tõsta maksemoraali Euroopas, siis ei peaks olema siin äh, turu häirimist ja ebavõrdsust ja me ei tohiks äh, era- ja avalikku sektorit erinevalt kohelda. niimoodi me ei tugevdaks seaduskuulekust. tahaksin tõsta maksemoraali ka positiivsete stiimulite, mitte ainult negatiivsete stiimulite kaudu. raportöör juba mainis äh, mõningaid positiivseid lahendusi selline heade ja halbade näidete väljatoomine ei ole mitte kõikides riikides kombeks, aga meil tuleks kaaluda tõesti ka erinevaid võimalusi, kahjuks komisjon ei ole seda teinud. ja see kolmkümmend pluss kolmkümmend päeva peaks ähm, tõesti kehtima ilma eranditeta ja siis kontrollitav arve on oluline mis puudutab viit protsenti, siis olen paljude eelkõnelejatega samal meelel, et minu arvates esimesest päevast äh, kohe ei äh, saaks äh, nõuda viieprotsendilist trahvi, see ei tõsta makse moraali, vaid siis see viis protsenti lihtsalt arvestatakse sinna juurde. me peaksime olema äh, targemad ja vaatama asja pikema perspektiiviga, meil peaks olema viivis üks kuni kaks protsenti, siis see tasapisi aja jooksul tõuseb. kui me lähtume viiest protsendist, siis äh, arvestataksegi teatud äh, röövelkauplejate poolt see viis protsenti algusest peale sisse, tänan. aitäh! nüüd annan sõna Poola parlamendi esindajale äh,, härra Bonšilsõst ja äh, esinaine vabandab nime häälduse eest. suur aitäh. selle arutelu esimeses osas tahaksin tähelepanu juhtida kolmele asjale. kõigepealt peame me hak-, hakkama arutama seda, kuidas äh, harmoniseerida hilinenud maksete probleemi erinevates liikmesriikides. mis puudutab meid, siis äh, ootused, nagu äh, direktiiv lahendaks kõik probleemid, ei ole põhjendatud, eriti kui arvestada majandusolukorda erinevates liikmesriikides. hilinenud maksed tihtipeale seavad erinevate ettevõtete elujõulisuse küsimuse alla. ma probleemu, zasadničo, nii ma probleemu, platnosti po-. ja samuti puudutab hilinenud maksete probleem riigisektorit suhetes erasektoriga. probleemiks on täna see, et maksed äh, eraettevõtete vahel hilinevad kõige sagedamini mulle andis Poola parlament kaasa ka oma soovituskirjad, loodan, et seda arvesse võetakse. tahaksin veel välja tuua uue direktiivi artikli number neli. Need on minu meelest täiesti tundmatud sätted Poola õiguse jaoks, näiteks siin on hüvitustest pankadele räägitud ja siis artikkel seitse. meie arvates peaks sellele lisanduma ka kohustuslik koostöö Euroopa Komisjoniga edastada informatsiooni näiteks intressimäärade puhul. suur aitäh ja nüüd saab sõna Itaalia parlamendi esindaja härra John Giovanni Fava. Mm... aitäh. ma tahaksin teile anda ülevaate arutelust, mis toimub Itaalia parlamendi vastavas komisjonis. Äh, mõni aeg tagasi esitasin ma resolutsiooni, äh, mis sisuliselt läheb samas suunas, nagu paljud eelkõnelejad soovitasid. me leiame, et tuleb teha vahet riigiasutuste ja nende karistuste vahel ja ettevõtete va- ja muude ettevõtete vahel Itaalias ähm, on meil väga palju probleeme ja meil on olemas selline traditsiooniline süsteem, äh, mille läbi suured turustusketid lihtsalt lämmatavad väiksemaid, makstes neile osutatud teenuste eest hilinemisega. ja see on isegi hullem kui see, mida riigiasutused on hiljuti teinud, nii et, et ma arvan, et äh, direktiiv peaks kaitsma äh, kõiki erinevaid huve ning äh, samas püüdma neile läheneda kõigile samamoodi. samas äh, tuleb loomulikult välja tuua ka erinevused avaliku ja erasektori vahel. erasektoris on äh, tähtajaks äh, kuskil kuuskümmend kuni üheksakümmend päeva ning ma arvan, et see uus tähtaeg peaks jääma ka umbes sellesse vahemikku. see tähendab, et äh, lõpuks ometigi hakatakse maksetähtaegadest kinni pidama. minu arvates ei puuduta see ainult VKE-sid ja riigiasutusi see puudutab ka VKE-sid ja äh, suuri supermarketite kette, kes äh, tihtipeale ei käitu eriti seaduslikult. nii, ja nüüd ma annaksin sõna Euroopa Parlamendi esindajale, äh, meie variraportöör härra Kosušnik ma tahaksin äh, teile meelde tuletada, millised olid need peamised vastuväited, mida me tõstatasime, kui me kahekümne kaheksandal septembril seda asja oma komisjonis arutasime ja komisjoni esimese kohtumise ajal ütlesin ma komisjonile, et see ettepanek on selline, mida on väga raske aru, millest on väga raske aru saada äh, siin ei ole üldse mainitud korruptsiooni aspekti, sellepärast et kui ametnik otsustab nii-öelda mitte tegutseda ning me räägime siin lepingust, mis puudutab sadu miljoneid eurosid, siis see on ju ametniku jaoks kasulik ja selline käitumine on diskrimineerimine, sellepärast et see on äh, kasulik avaliku sektori lepingu pooltele. kasulik nendele inimestele, äh, kes ettevõtteid varustavad. minu arvates on komisjoni mõjuhinnang äh, pisut ebaveenev, kuigi mõningaid andmeid sellest äh, mõjuhinnangust saab äh, kasutada. probleem ei ole mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, probleem on paljudes liikmesriikides, näiteks kus maksed hilinevad sadu päevi, näiteks Saksamaal või Tšehhi Vabariigis jällegi nende hilinenud maksetega erilisi probleeme ei ole. ma usun, et me lõpuks leiame kokkuleppe, kui me ühes asjas oleme üksmeelel kõigis fraktsioonides. see tähendab võrdsed tingimused kõigile, aitäh. ka teie pidasite oma kõneajast kinni, ma tänan. me ei pea täna pettuma, nii et, et me saame anda võimaluse teises osas sõna võtta ka neile, kes seda soovisid ja nüüd on meil veel kaks rahvusparlamendide esindajat Kreekast ja Hispaaniast. annan kõigepealt sõna härra Kristus Protopapasele, kes esindab Kreeka parlamenti. Ακούγεται τώρα, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε kas te nüüd kuulete mind? suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin rääkida nüüd erasektorist ja avalikust sektorist siis teises äh, voorus. mis puudutab äh, erasektorit, siis see direktiiv võib tõesti mõjuda positiivselt. me soovime turgu tugevdada. praegused tingimused on sellised, et et kõik toetub äh, väikeettevõtlus aktile aastast kaks tuhat kaheksa, me tahame, et VKE-del oleks rohkem finantsvahendeid, et nende likviidsus oleks parem ja igasugune viivitamine maksetega vähendab likviidsust. loomulikult meil tuleb seetõttu võtta tarvitusele ka teatavad meetmed. ma usun, et käesolevaga me tugevdame olemasolevaid meetmeid aga samas tuleb ka selgitada, miks me ükskord räägime ühest protsendist ja siis teises kohas räägime viiest protsendist. see siis puudutab äh, seda, kas äh, on kasutud ka avalik sektor, aga ühesõnaga viis protsenti on siiski liiga kaugele minev, liiga suur summa. põhimõttelise suunaga me oleme nõus, aga tuleb äh, tõesti võtta tarvitusele meetmed, et äh, parandada VKE-de likviidsust ja tugevdada nende turupositsiooni, aga me ei tohi ka üle pingutada. viis protsenti, see on täielik liialdus ja see looks rohkem probleeme, kui ta neid lahendaks ja avalikust sektorist räägin teises voorus siis. Euh, la parole est à monsieur Felix La Rosa Piqué Hispaania kongressist, palun. suur tänu. kõigepealt palju õnne Euroopa Parlamendile, suur tänu sellele komisjonile, et te kutsusite kokku liikmesriikide parlamentide esindajad ma olen esimese vooru viimane kõneleja, tahaksin loomulikult proua Vailerile kui põhiraportöörile ka palju jõudu soovida. tegemist on keeruka tehnilise ja juriidilise küsimusega, isegi vaatamata kõigele parla-, kõigele toetusele, mis ta saab äh, parlamendi administratsioonilt. Vanik Varrogi on huvitatud sellest, äh, mis direktiivist välja tuleb. nagu minu kolleeg Hispaaniast ütles äh,, on äh, meie parlamendis mitmeid algatusi arutelul olnud selleks, et võidelda hilinenud maksetega. nõustun paljude eelkõnelejatega ja ka variraportööriga kahjuks on hilinenud maksed lausa meie kultuuri osaks saanud, mõnedes riikides on ettevõtetevahelistes suhetes need aga täiesti välistatud. Euroopa Parlamendi initsiatiiv peaks aga olema kaasaegne ja samal ka rakendatav, luues või, või võimaldades samal ajal luua VKE-des töökohti ja vähendades hilinenud makseid. teatud mõttes on isegi valus näha, et see õigusakt, mis on juba välja töötatud, ei ole majandustsüklile head teinud, ei ole mingit kasu toonud ja seega tahaksin öelda, et ärgem keskendugem ainult maksetähtaegadele, sest osapoolte vahel on olemas ka nii-öelda omavahelisi kokkuleppeid põllumajandus, toiduainete tööstuses on tähtajad muide kokku lepitud to-, kogu tootmistsükli äh, raames, äh, mis äh, läheb põllumajandustootja juurest kuni supermarketini välja. samuti tahaksin rõhutada nii-öelda turvaklauslite tähtsust. kindlasti või mit, mit, ei peaks mitte ainult karistustest jääkima, vaid ka mm, näiteks käidumiskoodeksist, mis oleks motiveeriv, meil peaksid läbipaistvusmehhanismid olema. meil on muid nii-öelda garantiiklausleid, mida kindlasti võiks direktiivis veel kaaluda. suur tänu ja nüüd annaksin Euroopa Parlamendi variraportöörile sõna suur tänu. ma arvan tõesti, et äh, enamus sõnavõtjaid juba rääkis ega EDS-t ja see ongi meie jaoks äh, kõige olulisem põhimõte. olen kohtunud mitmete ettevõtjatega, VKE-dega, toiduainete tööstusest äh, ja seal arvatakse tõesti, et tarnija puhul on võimalik lausa kaheksakümnepäevane hilinemine ja muidugi metallitööstus on jällegi hoopis teistsugused tingimused. eksperdid, kui nendega koostööd teha, võivad lausa aasta viivitada oma maksetega. seega need andmed tulenevad Euroopa Komisjoni eh, uuringust, eh, mis oli ette nähtud eh, selleks, et probleeme lahendada ja seetõttu on väga kummaline, et Euroopa Komisjon eh, peidab end eh, lepinguõiguse ja lepingu sõlmimise vabaduse taha. Eh, kindlasti on võimalik läbi rääkida hilinenud makseid, aga ma sooviksin siiski, et käidutaks ausalt nii riigiettevõtete kui ka eraettevõtete suhtes, seega ettevõtetevahelised maksed võivad hilineda maksimaalselt kolmkümmend päeva ja me peame arvestama ka, et kõige rohkem kannatavad hilinemise tõttu VKE-d, kes, kelle käive on madal ja kellele võivad hilinenud maksetest täiesti objektiivsed probleemid tekkida, näiteks likviidsusprobleemid, seega võiks olla ka ettevõtete vahelisi erandeid. ma ei mõista aga ka seda, et enam meid ei viidata vastutustundlikule ettevõtte juhtimisele. õigeaegselt tasutud maksed peaksid ka eh, niisuguse mõistega seotud olema ja sa-, samuti tahaksin teada, kuidas on jõutud summani nelikümmend kuni kuuskümmend eurot halduskulude katmiseks. kas saaks selles suhtes teksti võib-olla muuta? suur tänu ja nüüd Antonio Barabia Itaalia senatist oui.. kõnelejal puudub mikrofon. Grazie per l'opportunità che ci date di trasferirvi. tänan, et te annate meile võimaluse ka öelda sõna sekka, kes me kõik tuleme erinevatest riikidest. tahaksin teha vahet makseviivituse ja maksemodaalsuste vahel Itaalias on teatud maksepraktikad, näiteks kuuskümmend kuni kahe, sada kaheksakümmend päeva on need maksemodaalsused, ähm, praktikad, aga teine asi on makseviivitus. ja nüüd soovitakse siin sisse tuua sanktsioonid ja hüvitus. meil tuleks meetmeid ähm, rakendada järk-järguliselt, sellepärast et muidu on nendel meetmetel väga tugev negatiivne mõju ettevõtetele. näiteks Itaalia ettevõtetel on tõesti ääretult mahukad lepingud sõlmitud, mis näevad ette väga pikki maksetähtaegu. ja nüüd äh, nad võiksid sattuda olukorda, kus nad on sunnitud siis maksma kuuekümne või kolmekümne päeva jooksul ja see võib tekitada väga keerulisi probleeme. väga oluline on mõista ka neid liikmesriike, kellel on sellised äh, pika maksetähtaja traditsioonid. igasuguseid meetmeid võttes tuleks ehk mõtelda ka järk-järgulisele lähenemisele. oluline on, et oleksid samad menetlused, eesmärgid võrreldes teiste riikidega. tänan nüüd äh, Leedu parlamendi majanduskomisjoni esindaja saab sõna. tänan. nõukogu ja Euroopa Parlamendi direktiivi ettepanek, mis puudutab hilinenud makseid kommertsmaksete puhul, üritab tagada väga olulise majandussektori toimimise, VKE-de toimimise. see dokument äh, moodustab osa Lissaboni tegevuskavast äh, ja see on samuti osaks majanduse elavdamise plaanist, mis puudutab direktiivi ettepaneku sõnastamist siis äh, ütleksin siinkohal välja Leedu parlamendi seisukoha. artikkel neli üks, selles osas on Leedu arvamusel, et äh, meil tuleks äh, läheneda järk-järguliselt nendele trahvidele ja summadele vastavalt sellest, kui suured äh, on siis äh, näiteks ka sissenõudmiskulud. ja mis äh, puudutab artiklit number viis, siis me teeme ettepaneku, et viie protsendi asemel oleks meil kaks protsenti ja artikkel number üksteist seal võiks äh, meil olla kaheteistkuuline periood äh, direktiivi rakendamiseks ja ma sooviksin tänada IMCO komisjoni esimeest Malcolm Harbourit ning raportööri Barbara Vailerit selle väga olulise seadusandlusega tegelemise eest. Äh, dernier shadow pour le groupe e FD. suur tänu, härra Matteo Salvini Euroopa Parlamendist. tänan, proua esinaine. ma jätkan sealt, kus äh, mitmed eelkõnelejad pooleli jäid. ma saan aru nendest, kes kardavad, et töökohad lähevad kaduma hilinenud makseid on ju alati olnud ja need on ka kaasa toonud tõesti töökohtade kaotust, kuna lepingulistest kohustustest ei ole kinni peetud. Liga Nordi ja Itaalia parlamendisaadikute esindajana tahaksin ma öelda, et mitte ainult avalik sektor ei pea kinni pidama maksetähtaegadest, näiteks äh, Soomes ja Rootsis äh, rakendub teatud automaatne süsteem, kui tekib äh, makseviivitus. suured ettevõtted tihtipeale üritavad juba lepinguliselt sellised tähtajad paika panna, mis on tarnijatelt praktiliselt välja pressitud. tihtipeale valitsevad mõningates sektorites ka praktiliselt monopolid ja ka Itaalias on olukord selline, et ei ole tõhusaid ähm, meetmeid, mida võtta, kui on tegemist monopoli olukorraga. ja nüüd majandus- ja tööstuskomisjoni esimees Austria parlamendist härra Konrad Steinler. tere päevast, lugupeetud äh, daamid ja härrad. Austria tervitab seda Euroopa Liidu meedet majanduslikult keerulises olukorras on äh, VKE-d likviidsuse osas äh, keerulisel positsioonil ja ka laenude saamine on raskendatud võrreldes äh, minevikuga ning seetõttu tuleb ähm, tarvitusele võtta meetmed, et võidelda hilinenud maksete vastu erasektoris. eriti just ekspordile orienteeritud ettevõtted on silmitsi raskustega, mis puudutab hilinenud makseid. eriti just äh, puitmaterjali eksport on sellest probleemist äh, puudutatud. maksetähtajad on kohati kolm kuud või isegi pikemad ja me usume, et äh, siinkohal tuleks kinnistada Euroopa taseme normid. VKE-de e jaoks on oluline see, et äh, leitakse makse tähtaja osas äh, kokkulepped, need on veelgi olulisemad praegu kui äh, minevikus ja grupivabastuse eeskirjad, mis peaksid nüüd lõppema kolmekümne esimesel mail, põhjustavad suuri probleeme, eriti just autotööstuses. suur tänu tähelepanu eest. aitäh. rahvusparlamentide nimel on meil veel, meil on nüüd Euroopa Parlamendist neli naist, sõna võtnud proua Koratsa Pilt, proua Roitova, proua Komi ja proua Gebhardt. niisiis, teil kõigil on kaks minutit, kõigepealt proua Koratsa pilt äh,. Äh, vabandust, ma pole sõna palunud. Äh, proua Roitova, kas teie, jah äh, mul ei lähe vaja kahte minutit. ka mina arvan, et hilinenud maksed moonutavad meie siseturgu ning ma arvan, et karmimad äh, karistused ja, ja mitte ainult siis äh, kulude hüvitamine, vaid ka sanktsioonid äh, oleks vajalikud. aga mul on selle ettepanekuga üsna palju probleeme. kõigepealt ma ei ole nõus et äh, avaliku ja erasektori ja ettevõtete jaoks on kehtestatud esi, erinevad äh, sanktsioonide määrad. ma toon teile ühe konkreetse näite. võtame näiteks haigla. mis kasutab näiteks pesu, pesemis ja koristusteenuseid ja mida võidakse trahvida, mis saab siis sada tuhat eurot, kui makse hilineb, aga kui haigla hilineb maksetega, siis teda trahvitakse viis korda suurema summaga, see lihtsalt ei ole loogiline, tegemist on avaliku teenusega ja me soovime, et avalikud teenused toimiksid. niisiis, selline diskrimineerimine era- ja avaliku sektori vahel ei ole hea samuti ei ole ma nõus äh, sellega, et see viis protsenti äh, pärast teatud aega kaotatakse, võib-olla me peame mõtlema äh, hoopis kümnele või seitsmele protsendile. nüüd rääkides tarbija vaatevinklist, kui keegi maksega viivitab, siis äh, Äh, niimoodi on võib-olla, võimalik saavutada võib-olla, see on ainus viis, kuidas on võimalik saavutada millegi hüvitamist, mida õigel ajal ei tehtud, nii et, et ma arvan, et meil on selle direktiivi osas üsna palju tööd ära teha. aitäh. ja nüüd saab sõna siis äh, proua Komi. aitäh mina tahaksin äh, tänada kõiki raportööre, sellepärast et tegemist on väga keeruka teemaga ja see toob väga hästi välja ka need erinevused, mis liikmesriigiti on. minule valmistab muret see, et väga tihti majanduskriis piirab investeerimisvõimalusi ja samas suurendab võlg, võlgnike arvu. Need ettevõtted, kes kõige kiiremini raskustesse satuvad, on VKE-d aga samas on need ettevõtted vähem suutelised äh, saama laenu. ma arvan, et me peaksime olema karmimad makseperioodide osas, äh, siis oleks ettevõtetel ka kergem saada laene ning tulevikku investeerida. see on võimalik, kui nad suudavad tõestada, et nad suudavad oma laenud tagasi maksta, aga me peame tegema vahet ava- ja era, erasektori vahel. tihtipeale nagu näiteks Itaalias eh, riik pakub esmatarbekaubu ja teenuseid. Eh, mis eh, võivad siis bilansi miinusesse viima erasektor saab äh, asju ajada vähem bürokraatlikult. minu arvates oleks mõistlik äh, avalikus sektoris maksetähtaeg äh, lühemaks viia, eriti näiteks tervishoiusektoris, siis see sektor praegu, praeguse halva eeskuju jooksul hakkaks andma head eeskuju ja aitaks ka teisi. aitäh, ja nüüd härra Krebart äh,. tänan, proua esinaine. mis puudutab äh, avalikku ja mitteavalikku, siis sellest räägin teises voorus, aga tahaksin toonitada järgmist. VKE-d on meie jaoks ülimalt olulised. meil tuleb tagada nende likviidsus, et nad saaksid oma tööd teha oma fraktsiooni nimel, sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin ma öelda, et äh, ei ole mõttekas äh, eristada siin tekstis VKE-sid ja suurettevõtteid, see tooks endaga kaasa lihtsalt rohkem segadust kui selgust. ja mis puudutab äh, artiklit viis punkt viis, siis oma fraktsiooni nimel soovin öelda, et oleks äh, võimalik see artikkel äh, õiglasemalt ja selgemalt sõnastada, nagu ütles ka proua Vailer oma sissejuhatuses. meil tuleb äh, eristada ühepäevast või üheaastast äh, makse hilinemist ja võib-olla tuleks ka teisi reegleid äh, astmeliseks muuta, kui me siin räägime makseviivitusest, aga loomulikult äh, sellise viivituse vältimine oleks kõige parem lahendus. Alors, la parole est à monsieur Pouss-. ja nüüd härra Pussoi, palun. suur tänu. kallid kolleegid liikmesriikide parlamentidest. ettevõt-, ettevõtetel on kohustus makseid õigeaegselt teostada seoses tehingutes riigiettevõtetega ka ja kui nad ei täida oma kohustusi, siis nende pangaarved võib blokeerida. kui me aga räägime teenustest VKE-de poolt, siis riigiasutused peavad neile samuti õigeaegselt makseid teostama, sest äh, VKE-del võib tekkida suuri raskusi vastasel korral palkade maksmisega, maksete tegemisega, seega mina arvan, et äh, kolmkümmend päeva makse teostamiseks on piisav tähtaeg. muidugi võib osapoolte kokkuleppel väga täpselt määratletud juhtudel ka pikendada eh, maksetähtaega, aga üle kuuekümne see küll ei tohiks minna. usun et, et viieprotsendiline eh, sa-, eh, trahv peaks hakkama juba eh, esimesest tähtajast üle, üle mindud päevast. aga see ei peaks lõpmatuseni tõusma. üks päev, üks nädal, üks aasta, need on ju täiesti erinevad tähtajad. meie Euroopa Parlamendis võtame vastu eh, muudatusettepanekud, eh, mis nõuavad riigiettevõtetelt suuremat distsiplineeritust loodame, et komisjon neid arvestab ja kui niisuguseid probleeme enam ei teki, siis äh, paraneb kogu ettevõtluskliima Euroopas. tänan. ja esimese vooru lõpetuseks Hans-Peter Maias. ja tänke schön, Frau Vorsitzende. tänan, proua esinaine. kahest punktist nüüd esiteks äh, VKE-d ja siseturg. ja reeglid ei ole siseturul veel harmoneeritud. kui VKE esitab arve viiskümmend tuhat eurot, siis on tal täiesti ükstapuha, kas see arve on esitatud äh, avaliku või erasektori esindajale siseturg on erinevalt äh, organiseeritud äh, avalike ja erahangete osas. näiteks ähm, haigla. on haigla, aken on aken ja arve on arve. ja nüüd äh, intressid. me räägime viivistest, aga tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, milliseid intresse peab maksma VKE, kui ta võtab pangast laenu. Nad äh, peavad äh, maksma kõrgemaid intresse kui teised ettevõtted, me ise põhjustasime need Basel kahe kaudu. nii et äh, me ei peaks siin äh, ühe mõõdupuuga lööma, vaid äh, eristama, kui me räägime trahvidest ja intressidest täna. suur tänu kõigile esimeses voorus osalejatele. aega on kasutatud säästlikult, seega meil jääb veel täiendavalt paar minutit minutit ka teise vooru jaoks ja kõigepealt annan Malcolmile, meie komisjoni esimehele sõna. suur tänu. suur tänu selle esimese keskustelu juhatamise eest. väga palju tööd sai ära tehtud, tahaksin nüüd kokku võtta, kuhu me oleme jõudnud ja mikspärast oleme me sõnavõtjad kaheks jaganud. nagu te teate, artikkel viis 5 riigiasutuste maksed on kõige suurem uuendus selles äh, direktiivi variandis. paljud tahaksid selle teema juurde tagasi tulla, aga minu kõnelejate nimekirjas on nüüd äh, järgmised nimed härra Ribeiro, Ahan Boldi. And Mr Kubera um,. We have we meil on ka teiste sõnavõtjate jaoks veel aega või esitate meile kirjalikult oma täpsustused. proua Gebhardt, härra Triantafilidis aitavad meid. meie kolleegid on nüüd protsessiga tuttavad, hakkame näitama siis, kellele sõna antakse. kõigepealt härra Ribeiro, kaks minutit härra esimees, tervitan Portugali parlamendi nimel IMCO komisjoni liikmeid ja rahvusparlamentide liikmeid. Portugali parlament on nõus selle algatusega, põhimõtteliselt väga oluline on leida õigeaegsed lahendused, aga me ei peaks keskenduma ainult ettevõtete likviidsusele. me ei ole nõus sellega, et tehakse vahet era- ja avalikel äh, ettevõtetel. avalik võim võib-olla maksab hiljem, aga maksab kindlasti. tuleb arvestada ka konjunktuuri olukorraga, me oleme kriisijärgses äh, perioodis ja kui me nüüd loome sellised lisadiskrimineerivad kohustused, siis see toob endaga kaasa avaliku sektori jätkusuutlikkusele näiteks see viieprotsendiline trahv tooks endaga kaasa kaheksa miljoni eurose puudujäägi ainuüksi farmaatsias. väga oluline on ette näha küll trahve, aga mitte ainult äh, finantstrahve. avalikus sektoris on võimalik äh, rakendada viiviseid näiteks. Portugalis on hetkel kaks meedet, mille eesmärgiks on äh, vähendada avaliku sektori võlgnevust ja need meetmed äh, on toiminud tõhusalt. tänan. Thank you very much indeed for bringing those very practical suggestions. suur tänu Portugali poolse panuse ja kogemuse jagamise eest. ja härra Ahern Iiri parlamendist. austatud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin teid tänada arutelude korraldamises sel väga olulisel teemal, mis puudutab äh, hilinenud maksete direktiivi ümbersõnastamist, siis see on väga tähtis teema Euroopa ja Iirimaa jaoks, eriti just VKE-de jaoks. me tervitame kõiki meetmeid, mis parandavad äh, VKE-de tegutsemisraamistikku väga oluline on, et parandataks VKE-de likviidsust ja tagataks ähm, kassavood. väga oluline on, et kiired maksed oleksid ähm, praktikas kõige äh, levinumad ka oluline kaasata nii avalik kui ka erasektor. Iiri valitsus on äh, proaktiivselt äh, edendamas kiireid makseid ka avalikkus sektorisse kahe tuhande üheksandal aastal äh, tuldi välja algatusega, et ähm, makstakse arved viieteist päeva jooksul ja minister äh, presenteeris meil detsembris positiivseid tulemusi üle. üle üheksakümne protsendi arveid maksti viieteistkümne päeva jooksul. arvud näitavad, et äh, keskvõim soovib edendada kiiremat maksete tasumist ja me usume, et see viieprotsendiline trahvimäär lisaks intressidele ja lisaks sissenõudmiskuludele on ebaproportsionaalne. lõpetuseks äh, tänan teid selle arutelu korraldamise eest, mis võimaldab meil arvamusi vahetada niivõrd olulisel teemal. suur tänu, härra Ohen. nüüd siis äh, järgmisena saab sõna härra Evelyn Gebhard, siis härra Boldi ja siis härra Höögel. härra Ke-, proua Kepard, palun. tänan, härra esimees. ka minu arvates on äh, hea, et meil toimub see arutelu siin rahvusparlamentide esindajatega, sellepärast et äh, ka Euroopa Parlamendi liikmetele on oluline kuulda rahvusparlamentide esindajate arvamust, sest me ei taha ilma teieta kõik otsused vastu võtta mis puudutab nüüd äh, avaliku ja erasektori eristamist, siis minu fraktsioonil on sellega suuri probleeme ja me ei saa täpselt aru, miks oleks vaja avalikku sektorit siinkohal diskrimineerida. see ei ole mõistetav. härra Maier, teil on õigus selles osas, mida te eelnevalt ütlesite kui vaadata nüüd Euroopa Liidu siseturgu, siis on palju piiriüleseid tehinguid, aga tuleb arvestada ka sellega, et meil on äh, avaliku erasektori ähm, partnerlust, äh, segaettevõtteid ja kui nüüd süveneda niimoodi detailidesse, siis seda ebaselgemaks ähm, muutub ka seadusandlus ja kui me viiks tõesti nüüd sisse veel sellise diskrimineerimise, siis see muudaks olukorra väga keeruliseks, meie oleme selle vastu igal juhul uh,. So... Uh, tänan, proua Gebhard. proua Boldi, palun. Eh, aitäh, esimees me eh, toetame eh, seda hilinenud maksete direktiivi läbivaatamist, aga Itaalia senatis arutatakse ka teatud probleeme, mis meil seoses selle reformiga on. kõigepealt eh, see ajapiir, mis äh, avaliku sektori ettevõtetele on antud, kolmkümmend päeva on meie arvates liiga lühikene, kuuskümmend päeva oleks parem. Äh, loomulikult äh, tingimusel, et sellest kuuekümnest päevast ka ikka kinni peetakse. avaliku sektori ettevõtted lähtuvad teistsugustest põhimõtetest kui need, mis kehtivad eraettevõtete kohta. Nad peavad kaaluma avalikku hüve sellisel moel, nagu eraettevõtetel ei ole seda vaja teha. samuti peame arvestama ka selle, et kohalikud äh, omavalitsused on osaks sisemisest stabiilsuspaktist Äh, meil on siin üks põhimõte Euroopas, et võlad tuleb maksta kiiresti, aga samas me peame hoolitsema ka selle eest, et ei kulutata liiga palju, sest muidu rikutakse stabiilsuspakti ja see tekitab avaliku sektori ettevõtetele probleeme. mis puudutab seda viie protsendist äh, trahvi, siis see teeb meile tõsist peavalu. näib, et tegu on karistava meetmega seda ei saa küll pidada hüvitiseks. meie tsiviilõiguses ja ma arvan, et ka teiste riikide tsiviilõiguses ei oleks selline lähenemine lubatav. me leiame, et me peaksime leidma mõne teise viisi, kuidas ettevõtteid karistada, aga see karistus peab olema paindlikum ja proportsionaalsem. Eh, suur aitäh, proua Boldi ja nüüd saab siis sõna proua Höögel. proua Höögel, palun. härra esimees, suur tänu, et ma ka teises voorus sõna saan. ma sooviksin äh, samuti toonitada, et aval- ja eralikku sektorit ei peaks siinkohal eristama lisaks tahaksin öelda, et siseturu ja Euroopa Liidu üks äh, põhimõtteid on võrdne kohtlemine ja nüüd, äh, kui eristada avalikku ja erasektorit, siis on tõesti vaja häid põhjuseid, et seda teha. ja kuulates neid arutelusid, siis selline eristamine ei ole põhjendatud. Öeldi, et avalik sektor peaks olema eeskujuks, aga kolleeg Kreutzmann ütles et, et üheksakümmend protsenti maksetest on tähtaegsed ja kümme protsenti ainult on hilinenud ning siin äh, jääb puudu põhjendustest, et miks nüüd avalikku sektorit karistada rohkem kui erasektorit tuleb järele mõelda ka selle üle, milline on riigi kui äh, hangete tellija imidž. oluline oleks äh, tuua positiivseid näiteid, anda positiivseid äh, stiimuleid. lisaks äh, tahaksin rääkida sellest, kuivõrd keeruline olevat äh, VKE-del avalikult sektorilt äh, raha sisse nõuda ja kuivõrd äh, kardetakse tellimusi kaotada. aga siin on VKE-del sama olukord ka suhetes suurettevõtetega, ka siis kardetakse tööandjat või tellimuste andjat äh, kaotada. proua raportöör ütles, et äh, ka avalikul sektoril on äh, finantskriisi ajal raske laenu saada ja seetõttu nende erikohtlemine ei ole õigustatud. aitäh, proua Högel ja nüüd saab sõna härra Schwab ja pärast tema lord Bonus härra Schwab, palun. tänan, esimees. mõtete vahetus ja need arutelud on ähm, endaga kaasa toonud väga huvitavaid panuseid ja me mõtleme põhimõtteliselt äh, suuresti samamoodi nagu raportöör ja variraportöörid. komisjon ei tulnud aga välja selle ettepanekuga mitte selleks, et avalikku sektorit ähm, ärritada. soovitakse maksemoraali parandada. me ei peaks rääkima siin diskrimineerivast mõjust, vaid peaksime ütlema avalikule sektorile, et tuleb maksta täpselt. muidu olen ma aga arvamusel, et äh, ava- ja avaliku ja erasektori erinevat kohtlemist me siiski ei soovi, sest muidu siseturg oleks liialt äh, erinev. ja mida siis teha, et äh, avalikul võimul oleks stiimul maksta kiiresti? meil eksisteerib põhimõtteliselt ka see võimalus, et kui maksetähtaegadest kinni ei äh, peeta, siis äh, sanktsioonid äh, viidaks sisse ka ettevõtete vahelistesse maksetesse ja niimoodi tagatakse, et Euroopa Liidus need maksed, mida volinik Verhoigine andmetel on kaheksa miljardit eurot, et need siis tasutaks ka tähtaegselt. To... ja nüüd saab sõna lord Bones, siis härra Kubera ja härra Triantafilidis. niisiis, lord Bones. aitäh, esimees loomulikult me oleme nõus, et avaliku sektori ettevõtted peavad maksma õigeaegselt, kas või sellepärast, millised, milliseid summasid see puudutab see tõesti aitaks süvendada õigeaegsete maksete kultuuri. aga kui tuleb vahet teha, kellega ma hakata, siis tahaksin tähelepanu juhtida, tahaksin tähelepanu juhtida paljule asjale. kolmkümmend päeva tähtajaks ilmselt ei ole Ühendkuningriigi avalikule sektorile probleem äh, äh, tervishoiuasutused maksavad üheksakümmend protsenti oma arvetes selle aja jooksul aga kui me tahame äh, väga entusiastlikult karistada avalikku sektorit, siis me peame meeles pidama, et need karistused äh, on lõpuks karistused meie kodanikele ja meie maksumaksjatele ja mitte mingitele amorfsetele organisatsioonidele, mille osaks me ei ole. see viie protsendi määr on täiesti lubamatu, see on ebaproportsionaalne ja see ei puuduta üldse seda, kuidas võlg maksti ja millised olid asjaolud viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et kui me hakkame sektorite vahel vahet tegema, siis peaksime äh, vaatama seda punkti, mis on raportööri töödokumendis. Äh, siin räägiti energiaettevõtetest ja veemajandusettevõtetest, kas need tuleb ka lülitada avaliku sektori ettevõtete hulka? ma ei tea täpselt, äh, milline see vahetegemine direktiivis on, aga väga paljud äh, eraettevõtted tegelikult osutavad avalikke teenuseid, mitte ainult kommunaalettevõtted, vaid näiteks nad tegutsevad ka kohalike ettevõtete huvides ja, ja kui sellist vahet hakatakse tegema, siis äh, ei tohiks nad selle avaliku ettevõtte definitsioonist välja jääda, aitäh! aitäh, Lord Bonus! et see oli väga praktiline sõnavõtt. siin härra Kubera kõigepealt, palun. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Jsem tady sice jako senátor, ale mina esindan eh, siin eh, Tšehhi senatit, aga eh, üheksakümne neljandast aastast olen olnud ka viiekümne tuhande elanikuga linna linnapea, seal on olnud võimul parempoolne valitsus. see tähendab seda, et me, me maksame oma arved kogu aeg ja meil ei ole mingeid laene ega võr-, võlgu kui me ei ole nõus sellega, et teeni- te,, teenuseid tellitakse ja siis ei maksta õigeaegselt. minu arvates on see loomulik asjade käik, selleks ei ole vaja eh, mingit direktiivi. ja tihtipeale kodanikud võlgnevad meile näiteks üüri eest väga palju ja, ja neid on võimatu sisse nõuda ja seetõttu see artikkel viis meile ei sobi, sest see on diskrimineeriv ma tahaksin äh, teada, kuidas Euroopa institutsioon, mis peab äh, võitlema korruptsiooniga, saab äh, selliseid asju üldse ette tulla. näiteks kui me räägime siin viiemiljonilisest lepingust siis, siis viis protsenti on ju tohutu suur raha. ja nii võib ette tulla olukord, kus Äh, inimesed lihtsalt sihilikult ei maksa õigel ajal ja pärast panevad suuri summasid nendest hüvitistest äh, oma taskusesse. Äh, ka artikkel kümme põhjustab meile probleeme, sellepärast et liikmesriikidel ei ole mitte mingisuguseid võimalusi saada andmeid eraettevõtete kohta ja seetõttu nende aruanded direktiivi ellurakendamisest ei pruugi olla täpsed Äh, mulle tundub, et praegune direktiiv on piisav äh, ja äh, lihtsalt selle direktiivi kohaldamine ei olnud, ole olnud alati edukas, aga see ei ole põhjus, miks uus direktiiv vastu võtta. väga suured lootused toovad tihti kaasa, tihtipeale kaasa väga suure pettumuse ja see kehtib alati. peamine probleem on hoopis mujal, vaadake mida teevad liikmesriigid, vaadake, kui palju nad maksavad, kui palju nad võlgu on ja kui palju, kui suured probleemid neil on eh, olukorra lahendamisega. jällegi aitäh väga praktiliste nõuannete eest. ja nüüd härra Trantafilidis ja siis härra Protopopas ja siis härra Šmulits, niisiis härra Trantafilides. tänan vasakpoolsetena oleme meie arvamusel, et äh, Euroopa Liit äh, peaks äh, survestama suurettevõtjaid, kelle kasumid on väga kõrged ja neil on suur turuosa. samas põhjustavad just nemad tihtipeale maksetega viivitamist. direktiivi kohaldamisalas tuleks kindlasti arvestada ka äh, trahve ettevõtete vahelises maksete toimumises. oluline on, et ka ühenduse tasandil võetaks meetmed tagamaks äh, maksete õigeaegne laekumine näiteks Euroopa Liidult liikmesriikidele mis puudutab nüüd eeskõrjade harmoneerimist, siis see on ääretult oluline. VKE-del ei ole samu konkurentsi eelised kui suurtel ettevõtetel, kui toimuvad hankekonkursid. suurettevõtted tihtipeale kasutavad ära oma monopolseisusend seisundit turul ja VKE-del ei ole võimalust rääkida välja omale paremaid tingimusi hankekonkurssidel. esimees, meil tuleb pöörata tähelepanu nendele probleemidele, otsida leevendust, tänan. Uh, no. suur aitäh ja nüüd härra Protopapas järgmisena siis. tänan mis puudutab nüüd ähm, avalike ettevõtete teemat, siis tahaksin öelda, et äh, nii viieprotsendiline trahv kui ka kolmepäevane maksetähtaeg on liiga ranged eeskirjad, ülepaisutatud ja see, neid ei saa aktsepteerida. lisaks sellele tekib küsimus, et siin võib-olla rikutakse proportsionaalsuse põhimõttest põhimõtet, kui eristatakse tugevalt era- ja avalikku sektorit. trahv aga ei võta arvesse seda, kas äh, avalikul sektoril on või mõnel avalikul ettevõttel, riiklikul ettevõttel on ehk endal ka maksuprobleeme. ma ei tea, kas peaks tõesti olema selline väga range eristamine era- ja riigiettevõtete vahel. igal juhul kannatab avalik sektor ja seda olukorras, kus äh, paljud äh, on silmitsi tugevate majandusprobleemidega, nagu näiteks meie Kreekas. me tõesti üritame oma riiki sellest keerulisest olukorrast välja tuua, aga de facto loomulikult ähm, avalik sektor mõjutab kogu majandussektori arengut. lisaks tahaksime tähelepanu juhtida sellele, et äh, näiteks äh, haiglatel ja muudel avalikel asutustel on Kreekas niigi raskusi ja nad ei tuleks toime nende karmimate tähtaegade ja trahvidega. Uh, thank you very much. suur tänu. järgmine kõneleja härra Smolevitš ja siis härra Kreutzmann ja siis härra Pasku. on minu viimane nimi nimekirjas. kontrollin veel, kas keegi veel soovib sõna võtta ja veel üks kolleeg, seega suur tänu ja nüüd annan härra Smolevitšile sõna. suur tänu, härra esimees ettepaneku sisu kohta võeti väga huvitavalt sõna. mina tahaksin veel lisada selle, et kolmekümne päevane maksetähtaeg PKE ja riigiettevõtete vahel on sobiv, see tagab stabiilsuse ja äh, asjakohase ressursside haldamise see puudutab ka struktuurivahendite kasutamist ning teine täpsustus, see puudutab makse sissenõudmise kulutusi. siin peaks olema võib-olla või, või andma rohkem tõlgendamisvabadust. me ei soovi ju et tähtajad veelgi pikeneksid ja et mehhanismid, siis sissenõudmismehhanismid ebatõhusaks muutusid. rääkides hüvitiste proportsionaalsusest, siis mõnepäevane hilinemine ei, seda ei tohiks võrdsustada mitmenädalase või mitmekuuse hilinemisega. suur tänu! suur tänu, härra Kreutzmann ja härra Paska! ja härra Pontsiljuš. Uh, uh, ilmselt saab veel mõne kõneleja nimekirja panna, aga kõigepealt härra Kreutzmann. tänan, esimees ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et selle direktiiviga soovitakse aidata VKE-sid ja kui nüüd vaadata komisjoni poolset selgitust, siis just nendel ettevõtetel on probleeme ja miks eristada riigi ja eraettevõtteid? riigiettevõtetel on eelarve, nad saavad äh, igal ajahetkel raha, iga ähm, kohalik äh, hoiu-, Kassa annab neile raha eelarve raames. kui me nüüd äh, soovime aidata VKE-sid, aga paneme nad äh, avaliku sektoriga ühele pulgale, siis me läheneme asjale valesti. VKE-del on krediidilimiit, siin mainiti juba baasel kahte ja seda viit äh, protsenti. mitte kellelgi äh, ei äh, sunnita seda viit protsenti kasutusele võtma, kui äh, tähtaeg on äh, ületatud ühe-kahe päeva võrra. ja ma tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele, et äh, üle kogu Euroopa neid probleeme Rumeenias, mõned haiglad maksavad alles aasta aja pärast oma arved, ma ei taha siin rääkida Kreekast, ka seal on probleeme, aga eesmärgiks on ju siiski aidata VKS-id ja mis puudutab neid sanktsioone, siis äh, loomulikult äh, võib äh, siin tekkida korruptsioon, kui nõutakse ühest miljonist viite protsenti, võib-olla meil tuleks tõesti seda protsendimäära vähendada, miljonite korral see summa läheb päris suureks, meil peaks olema ülempiir, siis tuleks sellega toime ka avalik sektor. ja kui siin to toonitatakse kogu aeg, kui hästi riigiettevõtted maksavad, siis ei ole ju direktiivist kinnipidamine ka nende jaoks probleemiks. suur tänu, härra Kreutzmann, nüüd äh, härra Pasko ja siis äh, järgmised kõnelejad. härra Pasko Domnule președinte, permiteți-mi să vă salut și totodată să-i salut și pe reprezentanții parlamentelor naționale ai țărilor. härra esimees, suur tänu. tervitan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid ja parlamendiliikmeid. tulen nüüd tagasi teema juurde ja nimelt räägin artiklist viis. see puudutab suhteid riigiettevõtetega Rumeenia senati arvamus on, et põhimõtteliselt peaks ikkagi äh, tähtaegadest läb-, äh, läbirääkimistel kinni pidama. kui mingisugust lepingulist kohustust ei ole, siis tuleb äh, makse teostada teenuse või kauba kättesaamisel viivise määr hiilitumise, hilinemise puhul on sätestatud artiklis viis, mis ütleb, et võla usaldajal on õigus nõuda kompensatsiooni maksmata, viie protsendi ulatuses maksmata summast. see puudutab erasektorite vahelisi suhteid, aga selles artiklis öeldakse, või see artikkel läheb veel edasi, meie arvame äh, Rumeenia parlamendi liikmetega, et selline muudatus tuleks sisse viia loodame, et me kuuleme veel selle direktiivi kaks tuhat kolmkümmend viis saatusest, enne kui see lõplikult heaks kiidetakse. härra Bonšius ja järgmised kõnelejad. Bardzo dobrze pan powiedział moje nime. hääldasin teie nime õigesti. jah, tõesti, tõesti. Bonsilius. Äh, isegi poolakatel on raskusi minu nime hääldamisega. ja nüüd, härra esimees, tahaksin tagasi tulla äh, artikli kaks juurde. siin räägitakse jällegi riigiettevõtetest. kui on kohalikust omavalitsusest juttu, siis äh, Poolas näiteks on olemas niisugune seadus, mis just puudutab äh, kohalike omavalitsusi, kohaliku tasandi riigiettevõtteid, kui avalik hange korraldatakse ja pole teenitud eh, teenuste maksmiseks raha, siis lihtsalt selle seaduse järgi on võimalik eh, seda teenuste tellijat karistada. olgu siis kooli või muuseumiga tegemist kohalikul tasandil. aga probleeme võib tekkida eelkõige likviidsusega haiglate puhul täiesti reaalne probleem on ka see, et ähm, äh, näiteks äh, riigiasutus teen-, tellib teenuseid ja siis hilineb makse. riigiettevõtted sageli aktsepteerivad lepingut teenuse osusta-, otsustamise kohta, aga mõnikord jääb maksmine hiljaks, mis toob veel ka täiendavaid makse kaasa. ja veel, selle direktiivi eesmärk on kaotada ära hilinenud maksed, aga probleem on selles, et kui me nüüd selle viieprotsendise määra sisse võtame, sõltumata sellest, kui pikk on hilinemine, siis tegemist ei ole mitte lahendusega, äh, vaid probleemid jäävad ja, ja just need probleemid, mille ähm, kaotamiseks direktiiv on koostatud. suur tänu ja nüüd ma näen ka Euroopa Parlamendi kolleegid soovivad oma panuse anda, panen kõigile südamele, kasutage aega säästlikult, ja kõigepealt regioonide komitees esindaja, kes on samuti huvi tundnud meie töö vastu. suur tänu, härra esimees, et ma saan võtta sõna siin regioonide komitee nimel. väga palju räägiti siin äh, eraettevõtete ja avaliku sektori eristamisest ja ma tahaksin öelda, et äh, paljud äh, meie poolt algatatud programmid on seotud avaliku hankemenetlusega, summad on väga suured ja seetõttu on äh, keeruline äh, tõesti äh, keerulise projekti puhul kolmekümne päeva jooksul kõik äh, dokumendid üle vaadata. nii et äh, ma arvan, et kui on tegemist lihtsalt mingi materjali tarnimisega, siis kolmkümmend päeva on sobiv tähtaeg, aga kui on tegemist millegi keerulisemaga, siis ehk kuuskümmend päeva. väga oluline on ka see, et äh, soovitakse tugevdada VKE-de rolli, aga ei ole siiski mõttekas eristada siin avalikku sektorit ja suuri eraettevõtjaid, meil on niikuinii palju avaliku ja erasektori partnerlust, niimoodi, et äh, lõpuks me ei kaitsegi VKE-sid. meie kohaliku võimu esindajad ettevõtetena oleme just VKE-de kaitsmisest huvitatud, sest nemad on meie tasandi majandustegevuse selgroog täna. tänan, proua Verheyen. järgmised neli on uh,. Mrs Karatsa Pilt uh,, Mr Kozjusnik and Mr De Jong uh,. So uh, Mr Juvin is first um,. Mr Juvin, you are next. härra Juvin, palun um.. suur tänu tahaksin tagasi tulla ühe märkuse juurde, mida tegid mitmed kolleegid nii äh, liikmesriikide parlamentidest kui Euroopa Parlamendist, see puudutab teatud erandite tegemist, mis, mida oleks vaja nagu kooskõlastada riigiettevõtetega, kes äh, saavad nii-öelda äh, või ke, ke, otse äh, Äh, rahastatud, äh, kes sageli saavad näiteks mitte patsiendilt raha teenuse eest, vaid äh, Haigekassalt. nagu te näete, siin on tegemist sularahavoogude erilise dünaamikaga, seega niisuguste ettevõtete puhul ei saa samu reegleid rakendada kui teiste puhul. muidugi kõige tähtsam on killust, reeglite killustatuse vältimine aga ikkagi on sellised äh, reegleid, mida on vaja täpsustada ja kooskõlastada, tänan. suur tänu, härra Süven ja proua Korotsa Pilt. suur tänu. kõnelen siin parlamendisaadikuna, kes kunagi on Itaalias väikest ettevõtet juhtinud mul on praegu väga hea meel, et mitmed sõnavõtjad ongi just VKE-dele keskendunud. tahaksin meenutada, et tegemist ei ole sugugi riigisektoriga, kus töökohti luuakse, vaid pigem VKE-d loovad töökohti vaatamata kriisile. seetõttu tahaksin rõhutada, et viieprotsendiline määr on meie jaoks liiga kõrge. aga ma olin üllatunud, kui mõned inimesed rääkisid viivi, äh, viiviste puhul, et see on kanistus ja see on nagu maksumaksja karistamine. me räägime tegelikult õigeaegselt tasutud maksetest. ma arvan, et ei saa aktsepteerida seda, et, äh, et mõnedes äh, liikmesriikides on bürokraatia aparaat liiga kohmakas ja seega tekivad hilinemised meie soovime just ja soovisime ka eh, väikeettevõtete aktiga vähendada halduskoormust, bürokraatiat ja ka see direktiiv peaks minu meelest aitama eelkõige ettevõtlus ja maks, õigeaegset maksmise kultuuri edendama, vähendades bürokraatiat ja loomulikult ka liigset bürokraatia koormust väikeettevõtetele, me peame keskenduma just nendele ettevõtetele, me ei saa mingisugust riigibürokraatia hilinemist siin lubada. tänan. ja viimased kaks sõnavõtjat, härra Kositšek ja härra äh, kolleeg Euroopa Parlamendi. me kõneleme siin praegu direktiivist, mis peaks olema reguleeriva iseloomuga, seetõttu tekib mul küsimus, kas me oleme päris kindlad, et kui me selle eh, direktiivi rangemaks muudame, siis meie töö paraneb. samuti diskrimineeriva lähenemise aspektist tahaksin kõnelda räägime erasektorist ja riigisektorist eraldi, aga siis räägime ka maksetest, eh, mida teostab Euroopa Liit. kui üks riigiasutus näiteks otsustab investeeringuid näiteks infrastruktuuri teha eh, struktuurifondide abiga, siis eh, muide, Euroopa Liit kannab raha üle üheksakümne päeva jooksul. see on minu meelest täiesti ebaproportsionaalne lähenemine tahaksin öelda seda, et me ei tohi diskrimineerivalt käsu, käituda. artikkel viis on samuti probleemiks. see ei tohiks üldse direktiivi sisse jääda. suur tänu, härra Kosušnik ja härra Dion, palun suur tänu. härra esimees. ma lootsin, et Hollandi parlamendisaadikud ka võtavad sõna, aga paljud kolleegid ei saanud täna tulla siia teiste kohustuste tõttu. meid huvitab kogu temaatika väga, sest Hollandis on kolmekümnepäevane maksetähtaeg, keegi ei ole selle tõttu veel pankrotti pidanud minema, ei ükski haigla ega ükski eraettevõte ja teisest küljest tahaksin ikkagi VKE-dele prioriteedi anda, sest ne-, neil on väga keeruline töökohti hoida. seega jäägem kolmekümne päeva juurde. nüüd artikkel viis lõige neli. see võimaldab kolmekümnepäevase maksetähtaja puhul ka erandeid teha, aga minu meelest tekib siin nii-öelda tüümik võimalus seadusest mööda hiilida praeguse sõnastusega. kui ettevõtete vahelistest lepingutest rääkida, siis kuidas käsitleda VKS-id, kellel on eh, erine, aasta erinevatel kuudel erinev käive, makseraskused, ma arvan, et niisugust erandit siiski riigiettevõtetele ei tohi teha, see peaks puudutama eelkõige ettevõtte, ettevõtete vahelisi tehinguid ja viie protsendi kohta tahaksin öelda, et see on täiesti omavoliline äh, valik. me ei saa ju ühtmoodi käsitleda neid, kes ühe päevaga hilinevad ja neid, kes kuu aega hilinevad. võib-olla võiks viivis aja jooksul üks või kaks protsenti näiteks suureneda. suur täna, tänu no.! tahaksin äh, tõesti tänada äh, liikmesriikide parlamendi, parlamentide kolleege, meie arvamuste vahetus on olnud äh, väga viljastav. tänan ka õiguskomisjoni ja tööstuskomisjoni liikmed Euroopa Parlamendist. aga tahaksime ära kuulata ka Euroopa Komisjoni direktori proua Brinkmanni, kelle vastutusalasse nimetatud direktiiv jääbki. ta on olnud ka regulaarselt meie koosolekutel, ta ei suuda muidugi võib-olla kõiki punkte siin katta, kui ta sõna võtab, aga tõesti ähm, nüüd annaksin teile, proua Brinkmann, viieks minutiks sõna, et te saaksite võib-olla tähelepanu pöörata äh, mõnedele küsimustele, mis täna tõstatati ja siis annan sõna lõpuks ka raportöörile ja arvamuse koostajale. Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh. härra esimees, suur tänu kõigepealt selle eest, et te niisuguse debati organiseerisite. mulle avaldas sügavat muljet sõnavõttude täpsus, sügavus mis siis kõige, mis oli siis kõige tähtsam, mis välja tuli sellest äh, debatist? kõigepealt tundsin toetust komisjoni algatusele, mille eesmärk on tõesti luua uus maksekultuur Euroopas. see ongi meie tähtsaim eesmärk selleks, et kaasajastada oma haldussüsteeme, ettevõtete juhtimist ja tagada ka selle, et kõik ettevõtted saaksid parimais tingimustes ühisturust kasu ja areneksid. selle direktiivi puhul tuleb teha ka teatud poliitilisi valikuid, mõned sõnavõtjad seadsid ka mõned neist kahtluse alla, võtmeelemendiks on minu meelest just diferentseeritud lähenemine eh, ettevõtetevahelistes suhetes ja eh, näiteks ettevõtte ja riigiasutuse vahelistes suhetes arvan, et eh, tule, suur osa tänasest debatist keskenduski just sellele temaatikale. me oleme mõjuhinnangus andnud sellekohaseid selgitusi ja tuletan teile meelde, et mul, et, et meie jaoks on kõige tähtsam küsimus, mille direktiiv peab lahendama, on see, et meil oleks ha harmoneeriv regulatsioon eh, ja seda soovi avaldasid ka VKE-d ja teised ettevõtted ise. kõige suurem probleem ettevõtete ees praegusel hetkel on äh, riigiettevõtete hilinenud maksed, see on muide täiesti üheselt kõigi ettevõtete jaoks probleem ja seetõttu oligi vaja vastavat regulatsiooni. ja ehm, seetõttu soovisime me ka makseperioode harmoneerida arvestades ka olemasolevat direktiivi ning tugineme loomulikult liikmesriikide kogemustele. mõnede liikmesriikide jaoks kolmkümmend päeva ongi juba reegliks saanud, teistele vähem, aga meie arvame ikkagi, et parim päev, päevade arv on kolmkümmend. ja selleks, et niisugust diferentseeritud lähenemist rakendada, on on vaja just ka niisugust tähtaega arvestada ja, ja e, paljud tõstatasid ka viie protsendi küsimuse. tahaksin öelda, et tõesti, e, ma sain aru, et arvatakse, et see ei ole tõhus, see ei ole proportsionaalne, oleks vaja praktilisemat lähenemist. me oleme ära kuulanud äh, mitmeid e-, ettepanekuid, pakuti välja viivise üld, üldse ärakaotamine, selle järk-järguline sisseviimine, selle tõstmine järk-järgult, loomulikult e-, Euroopa Komisjon on valmis teiega koostööd tegema, et e, välja töötada niisugune formuleering, mis, mis tõesti looks niisuguse proportsionaalse süsteemi, mis oleks ka motiveeriv. samuti sooviti ettevõtete spetsiifika arvestamist, seda tuleks teha liikmesriikide tasandil, muide selle, siin peab väga ettevaatlik olema, arvestades eh, siis kas siis see, eh, näiteks selliste sektoritega nagu eh, riigihaiglad, meil oleme valmis järele mõtlema niisuguse lähenemise üle, mis võiks arvestada just äh, teatud ettevõtete või sektorite spetsiifikat. ja tuleme tagasi kolmekümne päeva juurde. see on eelkõige harmoneerimiseks välja pakutud. aga me oleme ette näinud ka erandeid. paljud sõnavõtjad palusid täpsustusi Äh, või täpsustada just neid erandeid, et mitte mm, lõpmatult erandeid lubada ja seetõttu oleks meil vaja ka täpsustada kohaldamisala, loomulikult me oleme valmis ka äh, koostööd tegema selles osas, et leida kohaldamisalale äh, parim definitsioon. suur tänu well,! suur tänu konstruktiivse vastuse eest ja nüüd äh, sooviksin järgmisena sõna anda härra De Angelisele ja siis järgmisele kolleegile kaheks minutiks, et nad äh, pööraksid täna tähelepanu põhipunktidele ja lõpetuseks saab sõna proua Ailar. tänan, esimees ma kuulasin huviga neid arutelusid ja tuleb öelda, et äh, tegemist oli kena aruteluga, arvamused olid erinevad, selge see, et kahekümne seitsmes liikmesriigis on olukorrad äh, erinevad ja tuleb arvestada mitmesuguse olukorraga nüüd äh, ma ei taha laskuda detailidesse kohaldamisala osas ja rääkida sellest, millised on väikeste, suurte ettevõtete, VKE-de äh, ja muude suhted. Äh, meil tuleb neid arutelusid hiljem jätkata ja pöörata tähelepanu ka sanktsioonidele, trahvidele, muudele äh, teemadele, aga täna tuleb teha tõhus kokkuvõte. lahendusi otsides ei tohi silmist kaotada eesmärki, see on ääretult oluline. selle õigusakti eesmärk on tugevdada VKE-sid ja tegeleda hilinenud maksete probleemiga. kui me siinkohal vastust või lahendust ei leia, siis paljud äh, VKE-d äh, lähevad pankrotti, mis omakorda mõjutab äh, tööhõivet. meil tuleb tugevalt võidelda hilinenud maksete vastu ja see direktiiv on tõhus viis, et seda teha. Io credo che sia stato molto molto utile questo confronto. tänan, esimees minu arvates on see arvamuste vahetus olnud väga oluline ja on tähelepanu pööratud ka liikmesriikide vahelistele erinevustele. universaalselt ollakse arvamusel, et see direktiiv on väga vajalik. VKE-de problemaatika on ühine kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. tähelepanu juhitakse siin ühele punktile ehk avaliku sektori ja eraettevõtete vahelistele suhetele või siis äh, erasektori sisestele suhetele. aga tuleb lähtuda loomulikult äh, lepinguõigusest, mis Euroopa Liidu riikides äh, kehtib, sellest ei saa ära ka ümber. räägiti teatud ettevõtete domineerivast ähm, turupositsioonist, räägiti ka sellest, et kohati on ähm, tähtajad, maksetähtajad ääretult pikad nii erasektori siseselt kui ka eraettevõtete ja riigiettevõtete vahelises suhtluses. tuleb äh, tähelepanu pöörata era- ja avaliku sektori partnerlusele. Viivis on tõesti väga drastiline meede juba ja see viis protsenti trahvi nii-öelda heidutusmeetmena, selle kohta öeldi ju ka mitmelt poolt, et see meede tuleb äh, üle vaadata, kui arutelud meil edasi lähevad tänan ajast kinnipidamise ja nende kasulike kommentaaride eest, nüüd ma annan sõna Barbara Vailerile, kes äh, ehk äh, nelja minuti jooksul suudab teha lõppkokkuvõtte ja rääkida meile ka tuleviku ajaplaanist ehk. palun, sul on sõna. suur tänu, Malcolm Harbour ma tõesti nelja minuti jooksul saaksin teha kokkuvõtte, aga arvestades neid äh, paljusid äh, sõnavõtte, siis mulle tundub, et äh, jah, põhjalikumalt tuleks peatuda tõesti avajärelesektori partnerlusel. aga kõigepealt suur tänu rahvusparlamentide esindajatele ja ka Euroopa Parlamendi esindajatele ma kartsin alguses, et äh, rahvusparlamentide esindajad äh, esindavad ainult oma parlamente, aga see ei osutunud ähm, õigeks. loomulikult äh, valitsuste seisukohti me saame teada nõukogu kaudu ja teilt me kuulsime tõesti väga huvitavaid ettepanekuid, mida ma saan ka raportisse sisse võtta ma räägin veel variraportööridega läbi, mis äh, on meil võimalik äh, raportisse kaasata, me kuulsime siin ju umbes kahtekümmend seitset erinevat ettepanekut, nii et kõike me ei saa äh, raporti sisse võtta. Leedu kolleeg rääkis siin kahekümnest 20 protsendist trahvist, aga kakssada eurot, äh, see piir äh, teatud meetmel oli ka liiga kõrge ja kaheteist kuu jooksul rakendada, see oli ka liiga lühike tähtaeg, meil on tavaliselt vaja kaks aastat äh, ja mitte vähem. aga me ei alusta päris nullist meil on juba olemas direktiiv aastast kaks tuhat. see direktiiv ei äh, toimi päris nii hästi, kui me sooviksime, seal on see kolmekümne päeva tähtaeg sees, aga seal ei ole mitte mingisugust äh, sanktsiooni ette nähtud. natukene on äh, kasu olnud, näiteks äh, Suurbritannia, Holland ja Saksamaa on võtnud vastu seadusi mis on muutnud olukorda turul, nii et on võimalik olukorda muuta, kui poliitiline tase, tahe on olemas. minu arvates äh, peame me tegutsema ja jumal tänatud, enamik äh, teist on samal arvamusel. nüüd äh, ma tahaksin seletada seda, et miks avalik sektor peab olema eeskujuks. isegi kui me otsustame kohelda eraettevõtjaid ja avalikku sektorit võrdselt, mis on võimalik, ma ju arvestan sellega, mida teie ütlesite, siis tuleb teil oma liikmesriikides äh, suheldes ähm, ettevõtjatega ja avaliku sektoriga tõesti arvestada sellega, et avalik sektor on eriolukorras, avalikul sektoril on eelarve ja hange on võimalik läbi viia siis, kui vahendid on eelarves olemas. avalikul sektoril on endiselt parem juurdepääs laenudele, kui eraettevõtetel ja selliseid äh, likviidsusprobleeme riigiettevõtetel ei ole, kui on eraettevõtetel. tähtsat äh, rolli mängib ka avalike hankekonkursside korraldamine, kus on täpselt äh, ette nähtud ka VKE-de roll Saksamaal, äh, Skandinaavias, Kesk- ja Ida-Euroopas ju avaliku sektori ettevõtted tõesti maksavad oma arved äh, tähtajaliselt ära ja siis ei ole ka sellest direktiivist kellelgi midagi vaja karta. lõpetuseks. et äh, vähendada teie muresid seoses viie protsendiga, siis sellest viiest protsendist me tõesti oleme loobumas ja me soovime, et seaduses ei oleks siin ette nähtud mitte ainult trahvid, vaid ka positiivsed stiimulid. me ei vähenda riiklikke standardeid, me lubame võimalikult vähe erandeid, me soovime praktilist seadusandlust, me soovime aidata VKE-sid töökohtade loomisel, sellepärast et VKE-d loovad ju suurema osa töökohtadest Euroopa Liidus me soovime, et VKE-d suudaksid jääda innovatiivseks. mitte suurettevõtjad ei ole Euroopa Liidus äh, uuendusmeelsed, vaid just VKE-d äh, tõstavad meie majanduse sellele tasemele, kus me soovime seda näha. meil tuleb äh, VKE-sid aidata ja toetada. ja selles osas oleme me ju ka kõik õiged, ühtsel meelel, nagu ma täna aru sain täna Well, I want to thank... Äh, ma tahaksin Barbarat tänada selle suurepärase töö eest, mida ta selle teema kallal on teinud. ma loodan, et kõik äh, kohalolijad said öelda, mida nad tahtsid öelda. ma tahaksin öelda, et selliste kohtumiste ajastamine on väga oluline nagu Barbara Vailer ütles, on ta praegu muudatusettepanekuid koostamas. me oleme komisjonis seda teemat juba väga palju arutanud ja mulle tundub, et tänane kohtumine toimus just nimelt õigel ajal. meil on juba ka äh, sidusrühmadega toimunud kuulamine ja nüüd vaatame, kas raportööril on võimalik siis saavutada ka kompromissi ma loodan, et teie ja teie parlamentide komisjonid äh, jälgite ka siin toimuvaid protsesse ning et te äh, oma kolleege äh, kutsute ka üles meiega ühendust pidama. ma tean, et komisjon on palunud teilt kommentaare selle ettepaneku kohta ja ma tean, et paljud teist on ka seda teinud. meil oleks väga hea meel, kui te saadaksite ka meile koopiad nii et, et teie panus on igati teretulnud ja me saame need ka raportöörile edastada. samuti huvitaksid meid teie kommentaarid tänase kohtumise kohta. Äh, kuidas teie arvates selliseid kohtumisi saaks paremini korraldada? Äh, sellised kohtumised on äh, väga vajalikuks osaks meie tööks ja meil on plaan peatselt korraldada veel üks selliseid kohtumisi selles osas, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist lõpetuseks eh, tahaksin teile meelde tuletada, et seda kohtumist kanti üle ka internetis ja seda salvestust te saate vaadata ka parlamendi leheküljel. ja kui teil on oma veebilehekülg, siis eh, me oleksime väga tänulikud, kui te paneksite selle üles ka oma eh, veebileheküljele, sest siis kodanikud tõesti näeksid, kuidas Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid koostööd teevad niisiis ma tahaksin tänada meie külalisi selle eest, et nad täna siia tulid, tahaksin tänada neid nende suurepäraste sõnavõttude eest ja ma loodan, et meil on tulevikus veel võimalus koostööd teha ja esimees tänab ka tõlke. ning nüüd äh, tuleb väike vaheaeg kuni poole kuueni ja siis algab juba äh, veebikonverents Prantsusmaa senatiga tarbija õiguste küsimuses ja kui meie sõbrad Rahvusparlamendis soovivad seda jälgida, siis äh, te olete teretulnud siin saalis.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 Good. I think we are. Are we uh, receiving each other in uh, in Paris? Oui. I, I am receiving you actually. Vous pouvez parler français, monsieur. Je sais. Bon après-midi, euh, monsieur. Enchanté. <laughs> On y va? Shall we go?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 uh, to um, uh, make their contribution, and then we'll hear from your side and your team. So first of all, uh, Mrs. Evelyn Gephardt, who is the shadow and also the coordinator for the S&D group in the parliament, in this committee. Mrs. Gephardt. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi aussi, je suis toute heureuse de retrouver un certain nombre de parlementaires que je connais déjà sur mon travail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 på forholdet mellem det fællesskabslovgivning, vi skal lave her, og så jeres national contract law og jeres civil law. Det tror jeg er en stor fælles udfordring, øh, vi, skal, vi skal forholde os til videre i processen, og, øh, og, og jeg håber, vi kan, vi, kan, vi kan fortsætte med at udveksle. Tak. Uh, thank you very much indeed to all my colleagues here. And now, uh, Monsieur le Président, I will hand back to you for your uh, concluding comments from your team.